Hello, good morning, please be welcome. tere hommikust, kallid kolleegid, alustame oma tööga, meil on palju tööd täna hommikul vaja ära teha. ja meil on tundlikud teemad, mis vajavad käsitlemist, kõigepealt Euroopa vahistamismäärus, aga esmalt eh, tahaksin eh, esineda juhataja teadaannetega Äh, ja eile toimus äh, meil äh, nõukoguga konsultatsioonid, mis puudutasid automeeritud andmevahetust selleks, et ähm, tegeleda mm, automatiseeritud andmevahetuse küsimusega Ühendkuningriigiga ja me oleme saanud kaks muudatusettepanekut äh, EPP-lt ja ECR-ilt ja raportöörina äh, leidsin ma, et kuna meil oli nõukogu ja komisjoniga arvamusvahetus ning äh, äh, me ei saanud kõiki neid selgitusi, mida me lootsime saada ning nõukogu ei suutnud meile öelda, millal ma küsisin seda muide korduvalt, millal saab algus autome-, automatiseeritud andmevahetus ähm, Ühendkuningriigiga lisaks siis andmeinfot äh, selle kohta, kui palju riike sellest kasu saaks ja millised riigid need on. ning äh, seda siis äh, aastast kaks tuhat kakskümmend kuni äh, üleminekuperioodi lõpuni ja komisjon ei selgitanud ka kaitseklauslite kohta midagi, küsisin ka selle kohta ning me ei saanud ka informatsiooni selle kohta, mis saab pärast tähtaja lõppu, kolmkümmend üks detsember kaks tuhat kakskümmend, seoses andmevahetusega mm, Ühendkuningriigiga, juhul kui selleks ajaks ei ole julgeolekualast kokkulepet Ühendkuningriigiga sõlmitud. ehk siis milline on see stsenaarium, mis meid siis ootaks? ehk siis siis ma eeldan ja ootan täpsemat informatsiooni ja me otsustasime tänase hääletuse seetõttu edasi lükata, selleks et oodata ära see teave ja seda ka arvestada hääletusel. ma annan variraportööridele kohe teada, kui ma lisainformatsiooni selle kõige kohta saan. <clears throat> nii, aga liigume nüüd edasi kaheksanda päevakorrapunkti juurde tegemist on Euroopa vahistamismääruse ja liikmesriikide vahelise äh, üleandmiskorra rakendamisega. Javier Sassarehas on meie raportööriks. ja me hakkame nüüd arvamusi vahetama sellel teemal Euroopa vahistamismäärus, nagu te teate, on oluline äh, vastastikuse tunnustamise instrument karistusõiguse valdkonnas, see on suur edulugu ja seda rakendatakse ja kasutatakse äh, laialdaselt, kuid äh, see on näidanud, äh, et eksisteerib endiselt veel lünki ja õiguslikke probleeme karistusõiguse valdkonnas. jah, eriti mm, kui me räägime mõnedest väidetavatest probleemidest seoses vanglatingimustega, Ähm, kui me räägime erinevatest lähenemistest äh, seoses juurdepääsuga advokaatidele ja nii edasi ja seetõttu me otsustasime äh, seda teemat äh, põhjalikult lahata. otsustasime arutada põhjalikult siis Euroopa vahistamismääruse rakendamist ja kasutamist, seda selleks, et me saaksime edasi liikuda ja viia arutluse lõpuks läbi ka ülevaatamine, mis meid siis ees ootab täna on meil siin kohal ka kolm eksperti, kes ka esinevad meile ja räägivad asjade seisust. kõigepealt doktor Wouter van Balagoi, kes on poliitika analüütik Euroopa lisaväärtuse üksuses, lisaks äh, proua Jeska Bender äh, justiitsasjade peadirektoraadist ja äh, Äh, Francisco Jimenez Villarejo, Eurojusti õigusalase koostöövahendite rühma liige ja Hispaania liige. igaüks neist saavad või kõik need saavad kaksteist minutit umbes. Äh, ja seda selleks, et oleks pärast ka aruteluks piisavalt aega. kui ettekanded kuulatud, kuulame ära ka küsimused kõigepealt raportööridelt, siis variraportööridelt ja seejärel kõikidelt teistelt saadikutelt, kes sõna soovivad aga mm, kõigepealt võib-olla äh, peaksime ära kuulama meie raportööri härra Zazalehjase, palun, sõna on teil. suur aitäh, lugupeetud esimees, mina tahaksin kõigepealt äh, väljendada omapoolset tänu äh, selle eest, et siin komisjonis ja nüüd Eurojusti komisjoni ja EBRS-i esindajad, kes on tegelikult väga kiiresti teinud ära väga hea töö ja selle tööga kindlasti jätkatakse ka tulevikus. mul on olnud võimalus äh, kohtuda juba variraportööridega selle raporti küsimuses, see kohtumine oli väga viljakas. ja ma arvan, et vaatamata sellele, et me ei ole alati ühel meelel kõiges, siis äh, ilmselge on see, et äh, ühiseid arusaamu on sellele vaatamata meil ja me saame panna paika erinevad valdkonnad, kus me saame äh, tegeleda raamotsuse paikapanemisega. kaheksateist aastat on möödunud äh, raamotsuse vastuvõtmisest ja kuusteist aastat on möödunud selle jõustumisest. ja ma arvan, et äh, kuna piisavalt on juba aega möödunud, saame me nüüd läbi mõelda asjad, viia läbi mm, sellise ülevaatamise ja see võimaldab meil hinnata seda, mis on pea kahe aastakümne jooksul toimunud alates siis ajast, kui see äh, justiitskoostöö instrument vastu võeti. Äh, sellise, selline instrument on äh, valdkonnaülene instrument Euroopa Liidus, aga meil ei ole sellist koostööd võimalik ilma vastastikuse usalduseta teha. ja me peame mõistma, et usaldus on siin äh, meie kohtusüsteemide äh, vahelise koostöö nurgakiviks. see võimaldab äh, turvalisusel äh, rajava, rajaneva ala üles ehitada, see võimaldab meil Euroopa Liidus vabadusi kaitsta. ma arvan, et tegelikult selle raamotsusega midagi valesti otseselt ei olegi. siin ei ole struktuurseid puudujääke, kuid kui rääkida selle äh, rakendamisest, siis äh, siinkohal on erinevaid äh, murekohti esile kerkinud ja sellest see raport räägibki. nüüd esimees juba mõned murepunktid oma sissejuhatussõnavõtus tõi ka välja. on küsimusi, mis puudutavad selliseid teemasid, näiteks kahepoolne karistatavus, mingid tõlgendamiserisused, vahistamismäärusest keeldumine erinevad vahetusmehhanismid kohtute vahel, mis põhinevad usaldusel, põhiõiguste teema ning karistusõiguslikud erinevused liikmesriigiti. võib-olla tuleks ajakohastada nimekirja karistustest, mille puhul ei rakenduks kahepoolne karistatavus. <clears throat> on erinevaid äh, instrumente lisaks käesolevale, mis on ka välja töötatud ja see tähendab seda, et äh, ametivõimudel on erinevaid instrumente, mida kasutada. ja mis sobivad kenasti äh, erinevate juhtumite puhul. Euroopa vahistamismäärus eeldab äh, teatud äh, harmoneerimist erinevate karistusõiguslike süsteemide vahel, see muudaks asjad lihtsamaks. kuid äh, see on siiski suutnud toimida ka vaatamata sellele, et meie karistusõiguslikes süsteemides on erisusi. mis nüüd puudutab selle määruse rakendamist, siis me peame võtma arvesse ka erinevaid väljakutseid, mis meil on kuritegevuse vastases võitluses. Äh, üks nendest on äh, riigiülene dimensioon ja teine äh, on see, et ka kurjategijad kasutavad interneti digivaldkonda. lisaks sellele on esile kerkinud erinevad kuriteoliigid ja see tähendab seda, et meil on vaja sellist mõistlikku seadusandlikku ühtlustamist, harmoniseerimist ja Euroopa Kohus on ka äh, langetanud otsuseid äh, seoses äh, ahistamismääruse praktiliste aspektidega. <clears throat> ja on veel üks asi, mille peale me peaksime mõtlema. nimelt me peaksime mõtlema ka ohvrite peale. kuritegude ohvreid ei saa eirata väga äh, sageli äh, uute kuritegude valguses äh, sõltub ohvrite õiguste realiseerimine piisavast koostööst korrakaitseasutuste ja õiguskaitseasutuste vahel. ehk siis kõike seda arvesse võttes on meil mõtteainet päris palju ja ma olen kindel, et me suudame jõuda heale kokkuleppele ja tahaksin aprillis äh, selle raporti äh, projektiga valmis saada. suur aitäh teile selle ettekande eest. liigume nüüd edasi äh, selleks, et tagada, et meil on piisavalt aega ka aruteluks. nüüd siis saavad sõna meie külalised annan kaheteistkümneks minutiks äh, sõna äh, härra Wouter van Pallevoile. palun, sõna on teil. suur aitäh, lugupeetud esimees ja täna mm, ähm, mm, esindan siis äh, lisandväärtuse üksust. suur aitäh äh, mind täna siia kutsumast, see on tõesti minu jaoks väga eriline hetk seitseteist aastat tagasi, kui ma oma akadeemilist karjääri alustasin Haagi Teadusinstituudis, siis üks Hollandi kohtunik äh, tuli meie juurde ning äh, ütles, et ma tahaksin kirjutada ühest kummalisest instrumendist, mis Euroopa Liidust on kohe-kohe välja tulemas. Äh, e, ja Euroopa Liidu kontekstis tean ma ainult seda, et seal reguleeritakse kanasööta, aga õigusvaldkonnas Äh, ei tea ma suurt midagi ja eesmärgiks oli siis äh, käsiraamat äh, ko koostada vahistamismääruse kontekstis ja mina sain oma doktorikraadi just vastastikuse tunnustamise valdkonnas ja mul on nüüd täna hea meel siin olla selle kõige taustal ning rääkida teiega siis sellest olulisest teemast. liigume siis esimese slaidi juurde. aitäh! täna tutvustan teile seda süviti minevat äh, analüüsi, mille me viisime läbi Ivana Kindeliga, kes on siin minu kõrval. ja tõesti, nagu raportöör ka ütles, äh, siis tegemist äh, on siis protsessiga, tegemist on esimese analüüsiga ja esimeste leidudega. võtke siis seda kõike arvesse selle taustal, mida mina <clears throat> teile täna räägin ja aprillis lõppraporti kontekstis on meil ka mm, süvitsi minevam uuring selle kohta, mis puudutab Euroopa vahistamismääruse ellurakendamist ning eh, seal eh, sisaldub kindlasti oluliselt rohkem infot. <clears throat> jääme selle eelmise slaidi juurde, aitäh. loomulikult Euroopa eh, Liit Liidu äh, riigid on tegelenud väljaandmisega juba pikka aega ja seda vastavalt rahvusvahelistele konventsioonidele, kuid ma tahaksin äh, kõigepealt juhtida teie tähelepanu punasele vasakpoolsele tulbale, mis näitab, millised probleemid meil on olnud äh, väljaandmistega ähm, varasemalt. kõigepealt äh, see protsess oli väga aeglane, see võis võtta kuni äh, aasta aega, äh, enne kui ühest liikmesriigist teise üks inimene välja anti. teiseks oli see väga ähm, koormav protsess, väga palju nõudis eeltööd selleks, et seda teha. kolmandaks see protsess põhines riikliku suveräänsuse põhimõttel eh, ja suveräänsed riigid otsustasid eh, ise, kas inimene saab ja tuleks välja anda või mitte ning väga palju oli ka erandeid paika pandud. näiteks eh, rahvusel põhinev Äh, erand või kodakondsusel põhinev erand, et me oma kodakondset teile välja ei anna ja see on näiteks äh, praeguste arutelude mm, teemas väga aktuaalseks muutunud. Ähm, kahepoolne karistatavuse küsimus, äh, mida siin ka mainiti me peame võrdlema oma äh, süsteemiga seda, kas äh, toime pandud äh, süü- või kuritegusid karistatakse meie süsteemi kohaselt, see tuleb enne kindlaks määrata, kui inimene välja antakse. ja valitsus lõpuks langetas otsuse, kas inimene siis välja anda või mitte <clears throat> meie oleme aga Amsterdami lepingu sõlmimisest äh, alates näinud, et äh, on olnud ambitsiooniks üles ehitada vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala, et meil oleks Euroopa Liidus üksne selline ala. ja see äh, ongi koht, kus tuleb mängu vastastikuse tunnustamise põhimõte, mis tähendab põhimõtteliselt seda, et ähm, teise liikmesriigi korraldus tuleb ellu viia põhimõtteliselt siis ja, ja selle juurde ma jõuan kohe eh, mõne hetke pärast. aga meie oleme vaikimismääruse puhul näinud seda, et asjad liiguvad palju kiiremini, kui nad seda varasemalt tegid. Eh, ja kui varasemalt eh, see protsess võttis umbes aasta keskmiselt, siis nüüdseks on see taandunud neljateistkümnele päevale. kui inimene oma nõusolekut ei anna ja siis toimub ka kohtuistung enne üleandmist äh, ja meil on vahistamismääruse nõusoleku vorm ka, mis on ka siin ja äh, see on kaasa toonud olulise lihtsustamise, äh, kui me räägime väljaandmismenetlusest, mida nüüd kutsutakse üleandmismenetluseks ja see on tingitud selles, et me oleme nüüd ühtne selline õigusruum ja loomulikult äh, me oleme eemaldunud poliitilisest otsustusprotsessist ja nüüd äh, on otsustusõigus kohtutel. Äh, erinevad kohtuasutused teevad koostööd otsustamaks, kas inimene antakse üle või mitte. kuid endiselt on väljakutseid ja need väljakutsed puudutavad vastastikust tunnustamist esmajoones ja ähm, kohtuametite küsimust ka ja sinna ma jõuan kohe ähm, oma ettekandega järgmine slaid, palun. ma räägin kolmest peamisest väljakutsest tegemist on praegu lühikese eh, ettekandega. meil on tegelikult rohkem väljakutseid, aga keskendume vaid kolmele. kõigepealt õigusasutused ja nende sõltumatus, teiseks eh, vastastikune tunnustamine ning eh, karistusõiguse erinevate valdkondade harmoniseerimine ning äh, vastastikune tunnustamine ning äh, põhiõigustest kinnipidamine. me oleme juba kuulnud, et äh, kaheksateist aastat on möödunud pärast seda, kui Euroopa vahistamismääruse tekst koostati, kuid detsembris eelmisel aastal Euroopa Kohus oli endiselt veel töös selleks, et defineerida ära, mida tähendab sõltumatu õigusasutus selles kontekstis, et kes võib väljastada vahistamismääruse. Mm, näiteks kas Belgia, Saksamaa, Rootsi mm, prokurör on piisavalt sõltumatu, kõik need küsimused on võrdlemisi hiljuti ka kohtusse jõudnud. kohus on juba öelnud, et politseinikud äh, Mm, ning täidesaatva võimuorganid ei saa olla väljastavad õigusasutused, mis puudutab prokuröre, siis paika on pandud teatud kriteeriumid, mis tagavad nende sõltumatuse. Eurojusti kolleeg kindlasti saab sellest täpsemalt teile rääkida ja mina selle pikemalt ei peatukski. teiseks parlamendil siin on olnud varasemalt ka probleeme proportsionaalsusega, kui me räägime vahistamismääruste arvust, mis on väljastatud. ja need mured on olnud kahetised. kõigepealt <clears throat> kas kõik Euroopa vahistamismäärused, ehkki neid on võimalik olnud saata, olnud proportsionaalsed ja ma ei tee nalja, kui ma ütlen, et varasemalt me oleme näinud äh, vahistamismäärust ka selliste äh, tegude eest nagu maksmata hotelliarve või kanavargus. ja kui võtta arvesse, et Euroopa vahistamismääruse äh, tavaline menetlus läheb maksma umbes kakskümmend viis tuhat eurot, siis sellised juhtumid näitavad, et tegu võib olla aja ja energia raiskamisega ja e, teisalt jällegi, ja siin e, muutuvad asjad keeruliseks, e, millal mm, on võimalik inimest üle anda, välja saata, inimestel, vabandust, erinevatel liikmesriikidel on sellest olukorrast hoopis erinev nägemus ja seetõttu on tulnud esile olukordi, kus inimesi on tegelikult suunatud de facto kuulamisele, ülekuulamisele, aga on hoopis kohtu ette sattunud ja seetõttu on tehtud seadusloomeline algatus taotlus äh, reformida Euroopa vahetamismäärus selles äh, küsimuses ja meie e, oleme näinud, et Euroopa Komisjon tuleb välja käsiraamatuga, et äh, tegelikult on kriteeriume, mida tuleb rakendada enne, kui õigusasutused otsustavad, et jah, praegusel juhul on õigustatud vahistamismääruse väljaandmine. meie oma uurimiste käigus ei ole saanud piisavalt andmeid selle kohta, et öelda veendunult, et see lähenemine on ennast õigustanud, me peame siin veel asju uurima, et seda lõplikult väita saada. teine slaid, palun. nii, järgmine teema on ka väga oluline, kahtlusalused, kui nad üle antakse, eh, peavad saama kinnituse, et mm, nende kohtupidamine saab olema eh, erapooletu siin on ka äh, Iiri kohus hiljuti äh, probleemi üles tõstatanud, mis puudutas äh, üleandmist Poolale ja sellises olukorras öeldi, et on teatud kõhklusi äh, kohtuprotsessi sõltumatuse osas, aga kohus vastas, et äh, isegi kui äh, asjaomane riik on allutatud seitse punkt üks artikli menetlusele, siis sellegipoolest me peame eeldama, et see isik saab õiglase kohtupidamise osaliseks ja siinkohal oli lõpptulemuseks see, et pärast konsultatsioone oli Iirimaa kohtunikul siiski piisavalt äh, infot selle kohta, et öelda, et äh, me oleme veendunud, et see kohus, äh, kus inimene Poolas peab kohtu alla minema, on sõltumatu ja siis inimene saadetigi sinna. see on loomulikult väga asjakohane küsimus, see on väga oluline küsimus ning Mm, komisjon tuleb oma esimese iga-aastase õigusriikluse äh, aruandega varsti välja ning äh, me mm, tõesti oleme tahtnud laiemat Euroopa Liidu mehhanismi demokraatia, inimõiguste ja põhiõiguste kaitseks. liigume nüüd edasi. <clears throat> liigume nüüd keerulise teema juurde, milleks on kahepoolne karistatavus ja see on seotud äh, karistusõiguse harmoniseerimisega vasakul pool äh, Äh, ja ma püüan siin oma vormistuses olla järjepidev, me näeme vastastikust tunnustamist ja me näeme, mida mm, Raamo otsus Euroopa vahistamismääruse küsimuses tegi. Äh, see ei rakendanud seda põhimõtet täiel määral, ähm, seda äh, tehti vaid kolmekümne kahe kuriteo kategooria puhul mida peeti piisavalt tõsisteks kuritegudeks, et väljaantev õigusasutus saaks nõuda üleandmist. aga me näeme ka seda, et harmoniseerimine nende kuriteo puhul Euroopa Liidu tasandil on võrdlemisi nõrk. organiseeritud kuritegevuse raamotsus on hea näide selle kohta, kus riiklikud lähenemised organiseeritud kuritegevuse liikidele jäid paika ka vaatamata Euroopa Liidu harmoniseerivale meetmele ehk siis äh, riiklike definitsioonide kokkutoomine ei ole harmoniseerimine, see on, selleks on vaja rohkemat. erandiks äh, on äh, Euroopa paistamismääruse mm, artikkel neli üks ja see puudutab täitva õigusasutuse mandaati võrdlemaks seda kuritegu ning vaatamaks, kuidas seda kvalifitseeritakse täidesaatvas riigis praegusel hetkel on arutelud sellised, et see ei ole ühildatav vastastikuse mm, tunnustamise põhimõttega ja kohtult tuleb äh, paluda edasist selgitust äh, selle kohta, mis puudutab äh, seda, et kui sarnased peavad olema need kuriteod erinevates riikides, et seda kasutada. nii et see arutelu on endiselt veel pooleli. liigume nüüd edasi ja me oleme nüüdseks juba erinevaid instrumente vaadanud, me alustasime vahistamismäärusega, aga nüüd meil on üle kaheteistkümne neid nüüdseks juba. aga mm, kui me jõuame äh, justiitskoostöö valdkonda, äh, karistusõiguse valdkonnas, äh, siis me näeme, et vastu on võetud palju instrumente ja ma Äh, ütlen siin vaid mõned, äh, juurdepääs ähm, õigusabile, lapsed ja nii edasi ähm,. praegusel hetkel me näeme, et äh, ülevõtmine ja ellurakendamine nende sätete puhul ei ole olnud piisav. ja nüüd lõpp või viimane slaid. viimane slaid viib meid tagasi selle arutelu juurde, mis meil oli, kui me rääkisime äh, sõltumatust kohtupidamisest ja nüüd on kinnipidamisasutuste tingimused. Äh, vastastikune usaldus on väga oluline ja äh, selle tagamiseks tuleb tagada see, et liikmesriigid rakendavad olemasolevaid sätteid korrektselt ja ühtselt. ja kui liikmesriigid näiteks ei pea kinni Euroopa Kohtu poolt välja Mm, öeldud kinnipidamisasutuste tingimustes, siis tekivad probleemid ja näiteks äh, Riosi äh, kaasuse puhul me seda ka nägime äh, seal on jutt sellest, kui palju ruutmeetreid peaks olema inimese kasutada kongis, kus elab mitu inimest. ja võib-olla nüüd peaks Euroopa Liit nendesse küsimustesse ka sekkuma ja see on selle tulemuseks olnud. suur aitäh! suur aitäh ja me püüame kõik koostööd teha selleks, et meie kuulamine ajalises plaanis kenasti kulgeks. niisiis äh,, iga mm, panelist peab saama äh, oma kõneajaga, me loodame, et kõik on distsiplineeritud, et kõik saaksid äh, oma küsimusi ka hiljem esitada. nii, äh, nüüd järgmiseks äh, saab äh, sõna äh, Jessica Beneder, palun, Euroopa Komisjoni nimel Uh, jah, aitäh, härra Lopez-Aguilar, et kutsusite ka mind äh, siia kõnelema see nii tähtsast äh, instrumendist, nagu seda on Euroopa vahistamismäärus. sageli nimetame seda kõige tähtsamaks instrumendiks äh, karistusõiguslikus koostöös. ennem kõneleja juba juhtis tähelepanu mitmele probleemile seoses Euroopa vahistamismäärusega ka parlament kahe tuhande neljateistkümnenda aasta resolutsioonis on nendele punktidele tähelepanu juhtinud, aga ka kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta resolutsioonis, mis puudutab kinnipidamisasutuste tingimusi. ka komisjon on teadlik nendest küsimustest, ent pean rõhutama, et äh, tegemist on siiski eranditega Euroopa vahistamismääruse rakendamisel. tegemist on äh, vastase tunnustamise kõige kasutatavama instrumendiga uusim statistika näitab, et vahistamismääruste kasutamine hulk, kasutamise hulk kasvab, aastal kaks tuhat viis oli see seitse tuhat, tänaseks on see juba üle seitsmeteistkümnenda äh, tuhande ligikaudu nelikümmend äh, protsenti väljendatud vahistamismäärusest ka rakendatakse räägin veel statistikast, äh, olgugi et see võib olla natukene segadust tekitav seetõttu, et võib tekkida küsimus, et kui kuuskümmend protsenti vahistamismäärustest ei rakendata, viitakse justkui sellele, et äh, Euroopa vahistamismäärus ei toimi korrektselt. see ei vasta ka tõele. esiteks juhtub sageli, et äh, väljastatu, väljastatakse vahistamismäärus, kuid inimest ei leita, inimene on põgenenud teiseks, äh, vahistamismääruste rakendamise statistikasse kuuluvad ka varasemalt, äh, varasematel aastatel välja antud vahistamismäärused, mille rakendamiseni jõutakse hiljem, kui inimene leitakse. samuti antakse mitu määrust välja ühe inimese kohta, mis selgitab samuti seda, miks on rakendatud äh, vahistamismääruste arv väiksem kui välja antud vahistamismääruste arv. miks eh, ei anta iga kord inimesi üle, vahel sellest keeldutakse, kõige sagedamini on eh, artikkel neli lõige kuus, selle aluseks keeldutakse välja andmast oma riigi kodanikke ja elanikke, kuna riik on otsustanud karistuse ise täide viia. see on väga oluline tähelepanek, kuna sellisel juhul eh, ei ole tegemist karistamatuse olukorraga. samuti keeldutakse vahel inimesi välja andmast, kuna arvatakse, et ei täideta põhiõigusi, Saksamaal on selliseid juhtumeid olnud viimastel aastatel. samuti on äh, keeruline võrrelda erinevate aastate andmeid, kuna ei ole õiguslikku kohustust liikmesriikidel selliseid andmeid esitada andmeid esitatakse vabatahtlikkuse alusel, seega mõned liikmesriigid ei esita iga-aastaselt statistikat. komisjon püüab äh, vaadata praegu ka, millised on võimalused äh, digitaalse vahetusplatvormi jaoks, äh, oleme selle loonud e-tõendite jaoks, vaatame, kas seda on võimalik ka Euroopa vahistamismääruse puhul kasutada, seega tulevikus, kui seda saame kasutada, on meil paremini võrreldavad andmed juba viidati ka sellele probleemile ja tõepoolest Euroopa Kohtust viimase viie aasta jooksul on äh, rohkem kaasusi. aastal kaks tuhat neliteist ainult viisteist Euroopa vahistamismääruse juhtumit oli, aasta kaks tuhat kakskümmend alguses on juba neid kaasusi üle viiekümne ei ole alati lihtne kohtupraktikat jälgida, kuid kohtutel on vähemalt äh, vastastikuse tunnustamise ja põhiõigustest kinnipidamise osas äh, täpsemat teavet saada. nüüd räägiksin probleemidest, mis vahistamismäärusega on tuvastatud, neid võib jagada kahte kategooriasse, esiteks on probleemid seotud ebatäpse või ebaõige määruse rakendamisega komisjon on selle kategooria kohta viinud läbi vastavusuuringu, mil määral aastatel kaks tuhat kaheksateist, kaks tuhat üheksateist riiklik õigus äh, vastab vahistamismääruses äh, sätetele, kavatseme juba tänavu enne suve selle raporti ka avaldada. tegemist on äh, selle valdkonna jaoks hariliku raportiga, see on täismahus ei ole täismahus raport, äh, liikmesriike ei nimetata, kogumaht on umbes viisteist lehekülge, antakse lihtsalt ülevaade problemaatilisematest äh, raamatsuse ülevõtmisega seotud probleemidest. Euroopa Parlamendi raport täiendab seda vahistamismääruse praktiliste, praktilise rakendamise probleemide küljel meie raport, oma raportis käsitleme just ülevõtmisega seotud probleeme. peamised ülevõtmisega seotud probleemid on järgmised. esiteks, keeldumise põhjuseid rakendatakse kohustuslikuna, tegemist on tege-, siiski valikuliste kriteeriumitega ja näeme, et on liikmesriike, kes, mis on lisanud täiendavaid aluseid, näiteks oma riigi kodanike mitte väljaandmine, aga samuti Äh, inimõigusküsimused, äh, proportsionaalsus. näeme ka, et äh, instrumendi rakendusalast välja jääb kahepoolne karistatavus ja samuti on probleeme ajapiirangutega samuti kui inimene on kadunud ja rakendatakse tema kohaloluta, see on samuti probleemne koht. Tei-, teised probleemid on seotud vale rakendamisega, eelnev kõneleja juba mainis neid, mina aga räägiksin neist komisjoni vaatepunktist. esiteks proportsionaalsus, erinevus proportsionaalsest, proportsionaalsuse hi-, analüüsis tuleneb peamiselt äh, liikmesriikide prokuratuuride menetlustest. mõned liikmesriigid vaatavad õiguslikkust, äh, teised teisi, kasutavad teisi põhimõtteid, enamik liikmesriike on siiski rakendanud siseriiklikes süsteemides mehhanisme, mis aitavad tagada, et Euroopa vahistamismäär, määrusi väiksemate rikkumiste korral ei väljastata, näiteks Poolas äh, on samuti võetud meetmeid selleks, et see probleem lahendada. ning kui me vaatame statistikat, siis näeme, et probleem on suuresti vähenenud, neli tuhat kaheksasada vahistamismäärust aastal kaks tuhat üheksa Poolas väljastati, aastal kaks tuhat kaheksateist ainult kaks tuhat kolmsada vahistamismäärust väljastati Poolas, seega poole vähem kui aga proportsionaalsusega probleeme tekib, on võimalus raamotsusest tulenevalt need lahendada. oleme ka oma käsiraamatu aastal kaks tuhat seitseteist läbi vaadanud ning liikmesriigid peaksid arvesse võtma teatavad kriteeriumid, enne kui otsustavad äh, välja anda Euroopa vahistamismääruse. samuti peaksid äh, institutsioonid omavahel suhtluma ja täitsaatev liikmesriik peaks ühendust võtma määruse väljaandjaga, kui tekib küsimusi seoses määrusega. mis puudutab põhiõiguste täitmise probleemi, siis sellest juba räägiti, tegemist on äh, vastastikuse tunnustamise instrumendiga, liikmesriikide vahel peab olema usaldus ja viimastel aastatel on saanud selgeks, et vastastikusel usaldusel on teatavad piirangud. näeme ka seda üha rohkem, et liikmesriigid piiriülestes karistusõiguslikes menetlustes üksteist ei usalda, eriti mis puudutab õigusriikluse ja põhiõiguste küsimusi. Poola, Ungari, Rumeenia on, nendega seoses on äh, vahistamismäärused peatatud. Saksamaa, Austria, Iirimaa ja äh, Madalmaad ei soovi automaatselt Äh, tundlikes karistusõiguslikes menetlustes rakendada määrusi Prantsusmaa ja Hispaania, aga näiteks tunnevad muret, et vastastikuse tunnustamise põhimõte kõrvale jäetakse ja sellega ohustatakse karistusõiguslikku koostööd. üks põhjus, miks usaldus on vähenenud ja üks peamisi põhjuseid, on kehvad kinnipidamistingimused äh, Euroopa Liidu liikmesriikide kinnipidamisasutustes. Euroopa Kohus on küll Riosi kaasuses täpsustanud äh, ja ka teistes äh, kaasustes neid küsimusi. vaadatakse, mis juhtub äh, vahistamismäärusega pärast väljaandmist ja rakendamist, et on selgunud, et kümnes liikmesriigis Rumeenia, Bulgaaria, Kreeka, Prantsusmaa, Poola, Belgia, Horvaatia, Itaalia, Läti, Ungari ja Portugal kinnipidamistingimused ei vasta nõuetele, pilt on aga väga kirju, mõned liikmesriigid äh, peavad väljaandvat riiki, konkreetset väljaandvat riiki riskiks, mõnedega mitte. see mõjutab nende riikide välja antud vahistamismääruste rakendamist ning samuti pärinevad nende andmed erinevatest allikatest, näiteks piinam-, piinamisvastase komisjoni raporteid võetakse arvesse, mõned võtavad arvesse oma riiklikke raporteid sel teemal, mõned lausa kasutavad aluseks ajaleheartikleid. viimastel aastatel oleme proovinud need probleemid lahendada, palusime Põhiõiguste Ametil Viinis välja töötada äh, ühtse andmebaasi, kust äh, saaksid andmeid äh, kohtunikud ja prokurörid detsembris kaks tuhat üheksateist, seega üsna hiljaaegu käiku läks see andmebaas ja sinna on kokku toodud äh, kinnipidamisasutuste tingimused kõigis liikmesriikides, liikmesriigid ei ole pandud järjekorda, aga pööratakse tähelepanu teatud küsimustele näiteks ruum, sanitaartingimused, ligipääs äh, tervishoiuteenustele, vägivallaga seotud probleemid. loodame, et see aitab olukorda parandada ja aitab ühtsemalt hinnata liikmesriikide kinnipidamisasutuste tingimusi. mis puudutab äh, vangla tingimusi, siis see viib mind järgmise probleemi juurde Euroopa vahistamismääruse rakendamisega. väga pikad äh, kohtueelse kinnipidamise perioodid, seda mainiti ka teie parlamendi raportis, kakskümmend protsenti vang, kinnipeetavatest ootavad kohtuistungit Euroopa Liidus, kinnipidamise aja pikkus varieerub liikmesriigiti, mõnes liikmesriigis on see mõni kuu, teises liikmesriigis aga tuleb vahel oodata aastaid, enne kui jõutakse kohtuistungini justiitspeadirektoraat viis selles küsimuses hiljaaegu läbi uuringu aastast kaks tuhat kuusteist. see on selgus, et põhimõtteliselt on, peetakse kinni Euroopa Kohtu soovitustest, kuid selgus mitmeid vajakajäämisi samuti proua Jourova endine volinik ei teinud küll vastavat ettepanekut Eh, kuna koht-, selleks on vaja innovatiivseid lahendusi, tuleb ka eh, menetlusi kaasajastada. samuti tuleb eh, kaasajastada kohtute tööd. härra Reinders uurib on uurinud lähemalt neid küsimusi ja võib-olla on temal ka meetmeid välja pakkuda, kuidas olukorda lahendada. nüüd viimane probleemvaldkond, äh, kahepoolne karistatavus, sellele viidati juba samuti härra Puigdemonti küsimuses on samuti see küsimus äh, e-, esile kerkinud, nimelt kui äh, kontrollid puuduvad ka kontroll, kas tuleb pikendada nende rikkumiste nimekirja, kus kontroll, kontrolle pole vaja läbi viia. Need kontrollid ei ole seotud äh, sellega, et äh, rikkumised oleksid puudu sealt nimekirjast, mille puhul äh, teha, viiakse läbi kahepoolse karistatavuse kontroll. tegelikult juba praeguse raamotsuse kohaselt võib seda nimekirja pikendada, kui äh, nõukogu ühehäälselt seda otsustab, aga ühtegi taotlust selleks pole esitatud. probleem on tegelikult seotud rohkem sellega, et mitmed juba nimekirjas olevatest rikkumistest äh, artiklis kaks lõige kaks näiteks äh, sabotaaž äh, näiteks on väga laialt tõlgendatavad, väga laialt neid ongi tõlgendatud ja see tekitab probleeme. seega vahistamismäärusi antakse sageli välja teatud rikkumuste puhul ühes liikmesriigis, mis äh, teises liikmesriigis ei ole karistusõiguslikud rikkumised. seega puudub seal liikmesriigis vastav kahepoolse karistatavuse kontroll. ning viimane punkt, mis teile võib huvi pakkuda, kas komisjon kavatseb läbi vaadata Euroopa vahistamismääruse raamotsuse, eelmine komisjoni kolleegium on selgelt välja öelnud, et ei kavatseta raamotsust läbi vaadata, siiamaani on enamik liikmesriike samuti olnud selle vastu, et raamotsus jälle avatakse liikmesriigid kardavad, et kui seda tehakse, avatakse Pandora laegas ning äh, selle instrumendi tõhusus äh, väheneb. samuti võib olla keeruline leida õiguslikku kompromissi põhiõigustest kinnipidamise, vastastikuse usalduse suurendamise vahel, nagu me oleme juba näinud äh, ka konfiskeerimismääruse puhul on, võib, on see täiesti võimalik. samuti ei soovita, et Euroopa Kohus äh, suurema rolli saaks äh, kohtupraktika täiendamisel selles küsimuses. seega jaa, see tähendaks, et tuleb teha uue direktiivi ettepanek, läbi vaadata kõik artiklid ja sätted, mõtted. komisjoni seisukoht praegu on see, et peame olema väga ettevaatlikud, enne kui hakkame sellist tundlikku teemat taas avama. aitäh! aitäh! Äh, vabandan, et teile äh, ajapiiranguga peale käisin, aga ajast on vaja kinni pidada, kuna meil on vaja ka aruteluks aega jätta. järgmisena saab sõna Francisco Jimenez Villarejo kes on Eurojusti õigusalase koostöövahendite rühma liige ja Hispaania liige. palun. Good morning to everyone uh,, thank you uh,. tere hommikust kõigile, aitäh juhataja. minu äh, töö on nüüd äh, lihtne, kuna eelnevad ettekanded olid äh, väga põhjalikud olnud ja mina saan seega äh, käsi, äh, käsitleda rohkem praktilisemaid küsimusi. Äh, muidugi on teada, et vahistamismäärust kasutatakse laialdaselt ja viimaste andmete kohaselt on välja antud üle saja viiekümne tuhande vahistamismäärstuse aastatel kaks tuhat viisteist kuni kaks tuhat kuusteist ja kuskil üle kolmekümne viie tuhande neist viidi täide, nii et võib öelda, et tegemist on kõige edukama õigusinstrumendiga äh, rahvusvahelises kontekstis. ja see on äh, meie äh, õiguspraktikute jaoks ka väga oluline instrument, kuid sellele kõigele vaatamata kaasneb sellega ka mitmeid probleeme, kuna tegemist on väga laialdaselt kasutatava vahenditega. seega äh, äh, aastate jooksul on siis äh, Ähm, tuvastatud äh, erinevaid probleeme, Eurojust on osutus, äh, mis siis äh, on, tegeleb peamiselt rahvusvahelise koostööga kriminaalasjades ja on välja antud ka mitmeid ra-, raporteid, mis käsitlevad muuhulgas siis ka proportsionaalsust, ehk siis kuidas valida välja kõige kohasem äh, õiguslikke instrumente, sellest on räägitud ka äh, kohtumisel aastal kaks tuhat neliteist ja, ja siis äh, anname välja ka raporti, äh, andsin välja ra raporti selle kohta, et kuidas siis edasi liikuda pärast seda mm, andsime välja järgmise raporti, mis siis käsitles äh, Äh, üleandmist, äh, sellega kaasnevaid probleeme aastatel kaks tuhat neliteist ja kaks tuhat kuni kaks tuhat kuusteist ja äh, nüüd on siis valmi-, valmimas uus raport perioodi kohta kaks tuhat seitseteist kuni kaks tuhat üheksateist. loodetavasti siis selle aasta lõpuks see viimane raport tuleb ka välja ja see arutelu praegu siin on seega igati aja ja asjakohane. ja pean ütlema, et ähm, viimastel aastatel on toimunud väga huvitavaid arenguid, aga rõhutaksin ennekõike, et ähm, ähm, meil on siin nii-öelda äh, tugevusi ja nõrkusi, äh, neid äh, saab kaaluda, aga me peame siiski meeles pidama seda, et et Euroopa äh, vahistamismääruse ähm, probleemid ei tulene mitte äh, raamotsusest, vaid pigem äh, liikmesriikide ebaühtlasest rakendamisest oleme komisjoni käest kuulnud, kes on seda äh, teemat pikalt jälginud ja äh, minust paremini oskab seda kõike hinnata. Nad on ka valmistamas raportit äh, selle kohta, mis enne suve välja tuleb, mis keskendub siis seadusandluse rakendamisele, nii et ootame seda raportit, sest komisjon kindlasti äh, Äh, on väga äh, pädev äh, selles küsimuses. siis meil on ka mitmeid konsultatsioone, mitte ainult raamotsusega seotud, vaid ka teiste vastastikuse tunnustamise ähm, instrumentidega seoses ja selle kohta võib öelda, et neid kasutatakse mingil põhjusel praegu ebapiisavalt. konsultatsiooniprotsessid on algatatud ja aga millegipärast ei kasutata ära neid võimalusi, mis on olemas, on, mis on pakutud raamotsusega, direktiiviga e, ja ka e, varade külmutamise ja konfiskeerimisega seotud e, seadusandlusega. nii et kuna tegemist on nii-öelda kohturaamistikus toimuva menetlusega, eh, siis eh, see vahistamismäärus on eh, nii-öelda kahepoolne menetlus, mitte mitmepoolne menetlus, et see on selle eripära ja küsi-, võib ka küsida, et mis siis see Eurojusti roll siin on. meie riikide asutused tegelikult Äh, mõistavad äh, üha paremini äh, neid nii-öelda kiireid kohtumenetluse vahendeid. aga paradoksaalsel kombel siiski Euroopa vahistamismäärused Eurojusti poolt on üha, nüüd see arv on üha suurenenud. meil on siin olnud siis üle neljasaja eh, eh, juhtumi, eh, mis on siis kahepoolsed menetlused, mis seotud täideviimisega ja möödunud aastal oli neid üle viiesaja. ja sellega on tegelikult näha, et asutustel on probleeme vahistamisveeruse määruse äh, täide äh, viimisega. meil on siin kaks äh, meil on raamotsusega ette nähtud võimalusi artikli kuusteist kaks alusel siis küsida Äh, küsida siis äh, abi äh, täidesaatmise probleemide ähm, puhul ja seda Eurojustilt ja teisalt on meil artiklis seitseteist siis ka ette nähtud Eurojustile võimalus siis jälgida juhtumeid, mil siis on tegemist ajapiirangu rikkumisega. aga Äh, üldiselt meie äh, saame siis äh, nii-öelda lihtsustaja rolli mängida artikli kaks kaks alusel siis uuest määrusest. ehk siis euro just lihtsustab vastavate otsuste täide saatmist mis siis rajanevad ka äh, vastastikuse tunnustamise äh, õigusaktide sätetel. kuid kui toimub mingi äh, konsultatsiooni menetlus liikmesriigi eestvõttel, siis Eurojust saab siis ähm, mängida sellist äh, rolli, kuna meie, me pakume siis nii-öelda, me oleme siis nii-öelda see dialoogi äh, foorum. aga mis on siis põhiprobleemid? esiteks soovitakse lisainfot. me saame väga palju taotlusi lisateabe äh, saamiseks siis raamatus artikli viisteist põhjal ja see on üks põhilisi Äh, väljakutseid. ja see, need äh, taotlused tulevad siis äh, liikmesriikide asutuselt, asutustelt kui näiteks varasemale teabenõudele ei ole vastatud. nii et me oleme siis selline mm, järgmine võimalus teiseks, selgitamistaotlused, lisadokumentide hankimine on ka äh, probleemiks. ja oluline on siin see, et Euroopa vahistamismäärus äh, ise on tegelikult äh, kiireloomuline menetlus, see on ka kirjas raamotsuses artiklis seitseteist üks. nii et enamasti äh, on siin tegemist siis inimese tuvastamise probleemidega, et äh, vältida äh, suuri möödapanekuid, millest on ka juttu olnud. ja siis on ka õiguslikud konsultatsioonid siis näiteks selle ähm, rikkumise äh, loomu äh, kohta, siis on ka dokumentide äh, tõlkimisega seotud küsimused, äh, kõige sellega tuleb ka kiirelt toime tulla. ja siis ka jätkuinfo hankimine pärast seda, kui siis üleandmise otsus on vastu võetud, siis ja siis teatud tagatiste eh, hindamine mm, kui on tegemist siis tagaselja otsustega, eh, siis ka nõusoleku eh, taotlemine artikli kakskümmend seitse neli põhjal. ja selles osas rõhutaksin veel, et Euroopa kohus äh, oma kohtupraktikas äh, äh, sealt, mis puudutab siis tagaseljaotsuseid või kinnipidamistingimusi ja nii edasi ja need ja see kõik on tegelikult kaasa toonud lisainfotaotluste kasvu nii et tekib tõesti küsimus siin, et mis on vajalik ja mis on asjakohane äh, seoses selle äh, lisainfo taotlusega. ja äh, Eurojust kohtupraktikut arvesse võttes on siis püüdnud leida piisavat tasakaalu just selle vajaliku info edastamise ja samas ka ajapiirangutest kinnipidamise vahel et äh, asutustel on tõesti vaja äh, konkreetset kättesaadavat äh, tagasisidet, mis rajaneks ka teatud kindlatel stabiilsetel standarditel ja see tuleneb siis ka Luksemburgi kohtu, kohtupraktikast. teine teemade ring seotud, mis on praktiliste küsimustega seotud, on siis ähm, Äh, mitte äh, tunnustamine, Eurojusti poole pöördutakse äh, sageli, kui võib siis ette tulla mitte tunnustamist. ja siis Eurojust kogub kogu asjakohase info, et teha selgeks, kas siis seal tingimused on täidetud või mitte. ja Äh, see kõik äh, on seotud äh, ka territoriaalsuse klausliga. sellistel juhtudel Eurojust võib ka kokku kutsuda kohtumise, kus siis kõik osapooled arutavad ka kohtualluvuse küsimusi muuhulgas nii et sellel, sellisel juhul saab siis keerulises olukorras ka välja äh, pakkuda äh, selget, äh, kiiret lahendust. nii et mõningatel juhtudel on juhtunud seoses, seda seoses topeltkaristatavuse küsimusega ja kui seda kontrollitakse, Äh, siis äh, mõningatel juhtudel arvestatakse siis ka seda äh, väiksemat rikkumist, mis tegelikult ei ole kooskõlas vahistamismääruse raamotsusega. mis on siis kõige sobivam instrument, tekib küsimus, nii et on tekkinud küsimus siis, kuidas siis seda instrumenti nii-öelda kasutada kooskõlas teistega Äh, mis meil äh, on äh, kasutusel. ja siis on ka siin probleeme tegelikult üleandmisega, seda pahatihti mm, lükatakse edasi ja seal on ka muidugi humanitaarküsimused ja muud põhjused. ja siis ka, mis puudutab nüüd kohtupraktika mõju, siis me oleme äh, seda mm, hinnanud. Anastasia Calderado äh, kohtu äh, lahendi äh, puhul näiteks aastal kaks tuhat üheksateist tegi kohus mitu olulist otsust. esimene tuli kahekümne seitsmendal mail ja sellel olid väga kaugeleulatuvad äh, tagajärjed äh, õigusasutuste omavahelisele suhtle-, äh, suhtlemisele. ja meie siis algatasime sellise küsimustiku, et, et saada siis infot kõigilt pädevatelt asutustelt ja õiguspraktikutelt, et oleks äh, see ja et oleks ka tagatud siis piisavad äh, sõltumatuse äh, standardid. teine oluline kohtuotsus oli, äh, tuli oktoobris, novembris ja sellega seoses ka tekkis uusi küsimusi seoses siis tegeliku kohtuliku kaitsega ja nüüd me praegu oleme hetkel siis neid tulemusi kokku võtmas. ühe minuti ehk saaksin veel kõnelda. rõhutaksin, et ideaalses maailmas äh, oleks äh, vastastikune äh, tunnustamine toimiv ja me peame ikkagi võtma arvesse topeltkaristatavust ja nii edasi ja selles ideaalses maailmas peaksid pädevad asutused omavahel adekvaatselt suhtlema, kuid äh, äh, ähm, praeguses reaalses maailmas näeme siiski, et euro just on äh, vajalik, kuna asutustel on väga palju vaja lisainfot ja nad peavad ka arvesse võtma uusi kohtulahendeid, mis tulevad Euroopa kohtust. seega euro just mängib väga olulist rolli selle instrumendi rakendamisel ja ähm, meie äh, sekkumine on tõesti tihtipeale võimaldanud äh, kiireid äh, lahendusi leida. E, ja meie no, vastutame siis Euroopa vahistamismääruse nii-öelda kohtuliku dimensiooni eluviimise eest. suur tänu! aitäh selle ettepanek-, selle ettekande eest meil on väga hea meel, et äh, jagate äh, meiega siin äh, kodanikuvabaduste komisjonis oma vaateid ja seisukohti, vabandame, et ajapiirang on selline, nagu ta on, aga sinna pole midagi parata. sest meil on vaja ka natukene aruteluks aega jätta, kõigepealt variraportöörid saavad sõna Franco Roberti sotsiaaldemokraatide fraktsioonist. võib-olla kahe minutiga äh, võiksite piirduda, siis jääks ka teistel aega. palun, Roberti. ja suur tänu, kahe minutiga küll ei jõua mitte midagi ära öelda kuid ehk ainult seda, et täna on meil siis käega katsutav tõend olemas selle instrumendi öö, äh, olulisusest, mis on oluline rahvusvaheline koostööinstrument äh, ja öö, äh, te näitate, et see on tõepoolest väga oluline ja ka, et kohtu, kohtupraktikat öö, on rohkem ja samamoodi näitasite, et Eurojusti roll on oluline veelgi olulisem ja eile koos Äh, äh, arutasime koos volinikuga äh, seda, et Eurojusti eelarvet kavad-, kavatsetakse märkimisväärselt lähen-, vähendada, kuid kahjuks nõnda see paistab, nii et lähiaastatelt tundub, et rahvusvaheline õiguskoostöö võib nõrgeneda, kuid Äh, väga äh, hea oli teie ettekanne, käsitlesite väga palju erinevaid äh, olulisi punkte. ja kas me oleme siiski kindlad selles, et me jagame nii-öelda samu põhimõtteid, see on esmatähtis ja me peame ka ühiselt võitlema organiseeritud kuritegevuse vastu. Te ju teate, et asutused peavad tegema ähm, tõhusat koostööd ja seal on ka väga oluline just see sõltumatuse äh, küsimus äh, erinevate äh, asutuste osas. kõikides riikides nõnda ei ole. näiteks kui me mõtleme probleemidele, mis on Poolas õigusriigi küsimustega, Itaalias õnneks see siiski nõnda ei ole. nii et meil on tarvis Eh, eh, ka seda, et eh, seda sõltumatust kontrolliks Euroopa Kohus kõige kõrgema instantsina. nii et me peame selle teemaga süvitsi edasi liikuma ja et tagada seda, et need neid otsuseid täidetakse, tuleb ka jälgida seda, et kinnipidamistingimused väljaandvas riigis oleksid Äh, inimlikud. Äh, siis ma arvan, et me peame täpsustama, kes teeb mida, kes mille äh, eest, kes mille eest vastutab. me ei saa väga võib-olla väga üldiste terminitega opereerida nagu terrorism või organiseeritud kuritegevus, vaid peame seda kõike märksa täpsemalt defineerima, neid kuritegusid, millele me siin viitame Äh, näiteks mõtlen siin ka äh, probleemidele äh, seoses ohtlike jäätmetega, näiteks küberkuritegevusele ka, mis on üha laienemas, nii et üldiselt ma olen optimistlik, et me suuda, selles osas, et me suudame kogu seda raamistikku Euroopas parandada, aitäh! suur tänu, härra Roberti! Äh, Te jõudsite väga palju asju ära öelda kahe ja poole minutiga. jõudsite äh, ära öelda äh, väga palju olulist, suur tänu. aga kahjuks ajapiirangud meil sellised on nüüd ma ei tea Pagas-Turtua. aitäh, Eurojustil on tarvis rohkem rahalisi vahendeid, kuna nende töökoormus on väga suur ja piiriülene kuritegevus ja ka organiseeritud kuritegevus laieneb kõikjal maailmas näeme väga palju kuritegevuse, kuritegevuse äh, liike nagu äh, mõrvad, äh, rahapesu ja nii edasi. ja kui meil on taotlus riigist A ja siis kinnipidamine riigis B ja siis taotlus riigist C ja tänu vahistamismäärusele on meil olnud äh, võimalus nüüd paremini niisuguste äh, kuritegevuse liikide vastu võidelda, nagu äh, rahapesu. muidugi asjad on keerulisemad, kui inimestel on ka topeltkodakondsus näiteks mõne, mõnes kolmandas riigis ja kui neil on võimalusi ka advokaate palgata ja nõnda mm, paremini vastutusele võtmise eest äh, pageda, kuid äh, politsei ja justiitskoostöös on meil siiski ähm, mõningaid suuri lünki. justiitskoostöö on tõepoolest esmatähtis, kuid meil on tegemist Schengeni alaga. samas see maailm muutub ja me peame sellega kohanema. meil on tõesti veidi, äh, veidi ebamääraseid definitsioone, me peame teatud määratlusi äh, täpsustama, aga kui äh, meie ei suuda piisavalt harmoneerida, siis need äh, instrumendid ise peavad olema täpsemad ja selgemad. ja ma ütleksin komisjonile, et see on lihtsalt tehniline teema, siin ei ole üldse tegemist poliitiliste küsimustega. meil on vaja piisav, neid instrumente. aastal kaks tuhat seitse oli meil siis vaistamismäärusi üle seitsmeteist tuhande ja nendest viidi täide kuus tuhat kolmsada umbes, mis siis juhtus, kas liikmesriike ei sunnitud äh, seda äh, tegema, kas inimesi ei leitud üles? nii et siin ju üksteist tuhat äh, vahistamismäärus jäid täide saatmata, samas võisid olla äh, kuriteod väga rängad ja lõppkokkuvõttes võib juhtuda nõnda, et inimesed ei äh, usalda enam süsteemi. see ei puuduta mitte ainult äh, liikmesriikide äh, omavahelist poliitilist usaldust. jah, seda saab ikka parandada, aga tegelikult peavad inimesed, kodanikud saama usaldada õigussüsteemi, demokraatlikku süsteemi. kui me nii-öelda neutraalseks jääme, siis me ei suuda toime tulla Äh, nende äh, nii-öelda komisjoni lubadustega ehk siis äh, teisisõnu kodanike usalduse võitmisega, nii et ka teie võiksite meid usaldada, anda meile piisavad andmed. täna kuulsime väga olulist infot ja minu meelest mm, saab olukorda parandada just eelkõige tehnilisel tasandil me peame tegutsema vastutustundlikult. muidugi liikmesriikidel võib olla mitmeid erinevaid äh, kartusi ja hirme, aga äh, selle koostööinstrumendi äh, puhul saame me siiski parandusi ja täiustusi teha, me ei tohiks pead tiiva alla peita. Te näitasite meile, et siin on tõesti võimalik asja märgatavalt parandada, aitäh! Green... suur aitäh, kuulame nüüd ära Roheliste variraportööri. <clears throat> palun, sõna on teil. Thank you um,, thank you for this presentation. suur aitäh, suur aitäh nende ettekannete eest, ma arvan, et ähm, ääretult oluline on hinnata Euroopa vahistamismääruse äh, kohaldamist, aga me ei tohi unustada, et ka komisjon teeb praegu tööd, millega nad juuniks valmis saavad ning ka nõukogus töötatakse äh, selle hindamis <clears throat> protsessi kallal ja iga riigi kontekstis artikli seitsekümmend osas tehakse tööd. ja ma tahaksin selle siis esmase asjana välja öelda, et jaa, me võime vaadata seda rakendumist küll, aga me peaksime enne muudatustele mõtlemist ootama ära kõik need erinevate institutsioonide hinnangud, enne kui me hakkame siis muudatustele keskenduma. see oli esimene asi, mida ma öelda tahtsin enamik teist on seda juba öelnud, aga tõesti on ääretult oluline, e, et e, kaitse ja süüdistaja poole e, õigusi võrdselt austatakse. seda ma nüüd ei kuulnud, võib-olla ma lihtsalt ei pannud tähele, mõnikord ei panegi kõike tähele, aga te ei kõnelenud väga palju koolitusest, kohtunike koolitusest, prokuröride, advokaatide koolitusest Hmm, ma olen üsna uus inimene selle teemaga tegelemas, aga nii palju, kui mina olen aru saanud, on see probleemiks. oluline on tagada, eh, koolitada üle kogu Euroopa Liidu selliseid eh, inimesi eh, ühtselt, et nad teineteist siis kenasti mõistaksid. ja ma tahaksin ka tõhusa kaitse küsimusest rääkida, mõned teist rääkisid sellest, aga meil on probleeme sellega, et äh, mõnikord advokaatidel ei ole täielikku juurdepääsu äh, materjalidele mm, äh, vaistamisväärust väljastavas riigis või, või kohtuprotsessi riigis, siis on ka keelelised küsimused ja nii edasi Te rääkisite ka kinnipidamisasutuste tingimustest, aga meil ei ole veel aimu sellest, millised lahendused võivad olla, sellepärast et praegusel hetkel Äh, Euroopa Liit on valmis andma raha parandamaks kinnipidamistingimusi äh, vanglates. nüüd on küsimus selles, et kuidas seda teha. Äh, edasikaebamisõigus nii vahistamismääruse väljendavas, väljaandvas kui ka mm, elluviivas riigis, te olete rääkinud Euroopa Kohtust ja selle otsustest tahaksin veel lisainformatsiooni ka ja eelkõnelenud kolleeg ka rääkis sellest. Ähm, on väga suur erinevus äh, vahistamisvääruste väljastamise ja nende täitmise hulga vahel. Äh, riigid äh, ei tee oma tööd piisava tõhususega. liikmesriikides võib-olla on ka vigu tehtud sageli vahistamisvääruse väljastamisel ja mina tahaksingi teada, kuidas seda kõike hinnata mil määral on tegu vahistamismääruse väärkasutamisega? aitäh! suur tänu! kõnelejal puudub mikrofon äh,. kolleeg Bušareli ECR-i nimel, palun. suur aitäh, lugupeetud äh, esimees. suur aitäh ka kõikidele külalistele meil oli nüüd võimalus ära kuulata kolm ettekannet ja olen lugenud ka augustikuist töödokumenti. tegelikult äh, teatud asjades äh, meil on ühine nägemus olemas. aga me oleme ühel meelel, et Euroopa vahistamismäärus on edukas instrument, vahistamiste arv on suurenenud, õigusasutused ja liikmesriigid nõuavad koostööd ja ma äh, tõesti arvan, et see, mis on toimunud, on edulugu äh, aga, aga kuuskümmend protsenti vahistamismäärustest äh, neid ei jõustata ja see on probleem ja see tähendab seda, et kurjategijad kasutavad ära vahistamisvääruse lünkasid selleks, et äh, kohtupidamisest äh, kõrvale hoida, eriti just piiriüleste kuritegude puhul on see nii. me peame sellele reageerima, väga sageli meie poliitikud äh, jääme kinni geneerilistesse üldistesse märkustesse, kuid me peame muidugi mõtlema ka ohvrite õigustele Äh, karistusseadustikes tuleb ka keskenduda ohvrite äh, õigustele. Mm, me oleme rääkinud pikalt ja pikalt äh, võimaliku kahtlusaluse ähm, kaitsest. aga mis on nüüd tähtis? oluline on see, et liikmesriik edas-, liikmesriik edastaks informatsiooni. teiseks, meil on vaja selliseid instrumente kasutada ka vastuvõtvas riigis, kui mõni riik saab vahistamise määruse Äh, aga näiteks see ei ole vastuvõetav, äh, seal on mingisugused vead. ja Euroopa Inimõiguste Kohus on Euroopa Liidust väljaspool, äh, meil on vaja vaadata ka seda konteksti. meil on kolmkümmend kaks kuuritegu nimekirjas praegusel hetkel, peaksime ka seda vaatlema, võib-olla ei peakski nii rangeid määratlusi paika panema, võib-olla peaks pigem rääkima kaitstud äh, õigusvaldkonnast äh, ja me peame vaatama, mida või mis valdkondi tuleb kaitsta erinevate liikmesriikide kontekstis, <clears throat> siis me peame tugevdama või parandama kohtunikega seonduvat. meil on siin probleeme olnud kahes valdkonnas, kõigepealt äh, äh, vaistmismääruse saava kohtuniku otsustusõigus. Ähm, me peame neid otsustusõigusi äh, vähendama ja me peame äh, vaatama üle ka selle nimekirja, mm, kus ei ole vaja kahepoolse karistatavuse kontrolli läbi viia ja nende õiguste küsimus. siin tuleb ka mängu otsustusõiguse teema Te ütlesite, et vahistemäärust saav äh, riik äh, võib äh, kasutada teisi meetodeid kui selle väljastav riik. Oiga Haregi juhtum. ja seal oli küsimus, et kas Belgia riiki saab mõista hukka selles osas, kuidas ta reageeris Hispaania kohtutele. aitäh kuue nimel saab nüüd variraportöö sõna. ja ma väga vabandan, ütleb proua Tali, et ma pidin äh, minema siit saalist äh, ära äh, sõnavõttude ajal, aga ma pidin olema teises kohas ja ma ei saa kahjuks kahes kohas ühel ajal olla. minu poolt ka mõned küsimused. me teame, et äh, komisjon on öelnud, et kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal sada üheksa Euroopa vahistamismäärust, neid ei võetud vastu põhiõiguste alusel. kas on andmeid selle kohta, millised põhiõigustega seonduvad probleemid seal nende kaasuste puhul olid ja Hmm, sama kehtib ka kahepoolse karistatavuse koha pealt, et kas on täpsemaid andmeid selle kohta, mitu äh, keeldumist on olnud kahepoolse karistatavuse kontekstis äh, ning äh, võib-olla on ka informatsiooni nende kaasuste iseloomu kohta, äh, kus keeldumised nad leidsid, sest et info on oluline, võib-olla olid olulised põhjused keeldumisteks, äh, mis puudutasid siis põhiõigusi, me peaksime kindlasti oma silma peal hoidma sellistel asjadel. me peame sellele keskenduma, aga ma ei taha korrata seda, mida teised on juba öelnud, ma pean ütlema, et ma arvan, et me ei saa vaadata vahistamisväärust isolatsioonis, me peame vaatama sellega seonduvaid direktiive ka, nagu näiteks õigusabi direktiiv, äh, direktiiv, mis puudutab õigust advokaadi abile, kaitsele kriminaalmenetluses ja nii edasi. me peame vaatama, kuidas ka nemad äh, on ellu rakendatud ja kuidas nem-, need toimivad äh, praktikas ja sageli on näha, et see kõik ei ole piisav, mida praegu tehakse, me peame vaatama, et kõik seotud direktiivid oleksid korrektselt ellu rakendatud, sest et kui seda ei ole tehtud, siis see võib ähm, ohustada ka põhiõigusi ja teisi hardaga kaitstud õigusi teised on siin ka öelnud, et on probleeme ähm, olnud seoses sellega, et kahes erinevas süsteemis äh, tuleb navigeerida ühe vahistamismääruse kontekstis sageli ja me peaksime küsima komisjonilt, et kas komisjon äh, tahab Euroopa Kohtu otsustelt edasi liikuda ja võtta arvesse ka muud presidendi õigust mm, ning äh, jät-, anda õigusasutustele võimaluse mitte tegutseda vahistamismääruse nõuete kohaselt, kui tegu on põhiõiguste rikkumise ehm, küsimusega. ja ma eh, leian, et me peaksime selle teemaga eh, tegelema ja ootame põnevusega seda, aitäh! suur aitäh! Mm, nii palju siis eh, variraportööridest kuulasime nad ära, aga meil on veel saadikuid, kes soovivad sõna saada ja palun võimalikult lühidalt oma küsimused esitada siin. kõigepealt saab sõna kolleeg Kinitši. ja siis teie, kõigepealt proua Kinitši suur aitäh, lugupeetud esimees, mina tahaksin tänada meie külalisi selle eest, et nad on väga huvitavate ettekannetega siin esinenud äh, vahistamismääruse teemal ja nagu kolleegid juba ka ütlesid eelnevalt, siis vahistamismäärus on kindlasti üks olulisemaid koostööinstrumente õiguskaitse valdkonnas ja mina, minu taust on ka selles vallas ja mina mõistan, kui oluline see on teatud kuritegudega seostuvalt eriti ja tahaksin nimekirjal peatuda, mis puudutab äh, artiklit kaks, kus pannakse paika siis äh, kuritegude äh, hulk, kus on kahepoolne karistatavuse küsimus oluline ja me peame seda ajakohastama. Mm, me peame selle üle vaatama ja mina tahaksin esmajoones Äh, rääkida äh, osalust kuritegelikus organisatsioonis ja sellest räägitakse ka raamotsusest aastast kaks tuhat kaheksateist, aga määratluse kohaselt, komisjon on seda ka öelnud, e-, ei sobi see kokku äh, harmoniseerimise põhimõttega, ma saan aru, et normatiivide harmoniseerimine on seotud olulisel määral mitte ainult koostööga, vaid liikmesriikide vahelise usaldusega ka ja ma tahaksingi teada, et võib-olla äh, tuleks nüüd äh, neid määratlusi hakata muutma selleks, et kaasajastada seda, et vaadata, millised on need moda-, moda-, äh, modaalsused, mida kasutada, mis puudutavad siis neid kuritegusid, mille puhul kõige sagedamini kasutatakse vahindamismäärust. Hispaania näit-, näitel, Itaalia näitel on karistusseadustikus vastavad sätted, kus viidatakse kuritegule, kuritegus, kuritegelikule organisatsioonile äh, ja selles osalemisele, et võib-olla saaks seda aspekti ära kasutada vahistamismääruse parandamiseks. mina olen teinud tööd ka resolutsiooni kallal ka Äh, millest rääkis ka komisjoni esindaja, mis puudutab äh, tingimusi kinnipidamisasutustes äh, ja seal tuli välja tõesti, et on probleeme ülerahvustatusega või ebaväärikate tingimustega vangides. ja ka nendes küsimustes, kolleeg Roberti rääkis sellest ka ja ma jagan tema poolt öeldut ning ma arvan, et Äh, oluline on vaadata äh, Euroopa tasandil, millised võiksid olla ühtsed standardid kinnipidamisasutuste mm, kontekstis ja Eurojusti koha pealt tahaksin ka öelda, et äh, mina toetan Eurojusti, ma hindan seda väga kõrgelt, tegemist on nii-öelda õigusalase koostöö lihtsustajaga ähm, Eh, ning eh, Eurojustile on vaja piisavalt vahendeid selleks, et ta saaks oma tööd teha. ma pean vabandama, et ma pean varsti eh, lahkuma. mul on vaja eelarvekomisjonis varsti olla. aitäh teile, suur aitäh. proua Kemp, palun, sõna on teil, palun piirduge kahe minutiga. suur aitäh suur aitäh teid äh, neid võõratud ette äh, annet, kannete eest ja hea arutelu eest, mis meil on olnud. ma meenutan vägagi hästi, äh, kui me Euroopa vahistamisvääruse Poolas kasutusele võtsime me tegi-, tegelesime sellega intensiivselt ning me lootsime, et sellest saab väga hea instrument organiseeritud kuritegevuse vastases võitluses eriti ja me ei pidanud pet-, muutuma ja vahistamismäärusel on ka oma puudujääke veel, aga siiski äh, see tasus ennast ära mm, ning äh, me peame seda, tegelikult äh, seda vahitamismäärust veel parandama. me peame õppima nendest kogemustest, mis me oleme saanud Äh, probleemid, äh, mis meil praegu on sellega seoses ja millele me peame ennast pühendama, äh, puudutavad ka kohtute pädevusala. oluline on see, et me keskenduksime sellele, et me vastastikuseid pädevusi enam küsimuse alla ei seaks, sellepärast et me räägime siin usaldusest ju ja ilma usalduseta ei ole võimalik seda vahistamismäärust kui instrumenti kasutada <clears throat> lisaks sellele on erinevaid äh, kuritegude kategooriaid Äh, ja ma pöördun kõikide ekspertide poole siinkohal, me peaksime koostöös liikmesriikidega arutama selliste kuritegude üle, nagu näiteks äh, kommunistlikud kuriteod ja ei äh, ole ju normaalne, et üks liikmesriik keeldub inimest välja andmast, kui tegu on kuriteoga, ähm, mis teatud riigis aset leidis, näiteks Rootsi puhul võib aeguda üks teatud ligi kuritegu Poolas, aga see ei aegu, praegu ning me peame ähm, keskenduma ka näiteks äh, opositsioonipoliitikute poolt toime pandud tegudele ja, ja nii edasi Äh, mõningatel juhtudel keeldutakse väljaandmisest või üleandmisest, äh, näiteks Rootsi ei ole andnud äh, üle teatud isikud põhjendusega, et nende riigis teatud kuritegu on juba aegunud aga väga oluline on see, et kuritegude aegumistähtaegu arvestatakse eriti kui me räägime e, inimestest, kes on kohutavaid tegusid e, toime pannud, e, need inimesed peaksid igal juhul kohtu ette astuma. suur aitäh! suur aitäh, tundub, et keegi rohkem sõna ei soovi praegusel hetkel selleks, et küsimusi esitada, aga hmm, enne kui ma annan külalistele sõna vastamiseks, peaksime ei siiski, ja kõigepealt saavad panelistid sõna ja siis saab sõna meie raportöör nii, äh, nüüd saavad siis äh, panelistid äh, vastata nendele küsimustele, mis siit saalist kõlas, kõlasid raportööridelt ja variraportööridelt ja teiselt, teistelt. nii et ma arvan, et annan sõna vastusteks samas järjekorras, kui esialgselt kolleegid sõna võtsid suur aitäh, ma püüan tõesti mõne minutiga vastata küsimustele. esimene kommentaar on selline, et me saame hinnanguid läbi viia ainult sel määral, mil määral meil on andmeid. kuid Euroopa, kui Euroopa Komisjonile andmeid ei edastata liikmesriikide poolt, ei ole meil tervikpilti ja me ei tea, kuidas hinnanguid läbi viia. teine kommentaar puudutab instrumenti iseennast. Eh, meie uurimistöö teises faasis vaatame ka ühtsust eh, ja seda on väga oluline mainida. kui me vaatame Euroopa paistmismäärust, siis me keskendume ka sellele, eh, kui hästi see sobitub Euroopa õigusesse, rahvusvahelisesse õigusesse, Euroopa Liidu väärtustega ning kriminaalõigusega või karistusõigusega. nüüd proportsionaalsuse küsimus kommentaar minu poolt sellega seonduvalt. Äh, leidsin midagi väga huvitavat, kui ma vaatasin andmeid aastast kaks tuhat seitseteist, seal me näeme, et kaks tuhat seitsesada vahistamismäärust anti välja varguste ja kahju tekitamise eest ja seda valdkonda peaks uurima, see võiks olla huvitav, eriti just proportsionaalsuse aspektist lähtuvalt. ma arvan, et see on huvitav valdkond, mida edasi uurida Eh, nüüd eh, menetlusõiguste instrument, eh, kui vaadata juurdepääsu advokaadile ja sellega seonduvat direktiivi ja septembrikuist otsust, kus öeldi, et neli liikmesriiki ei ole üle võtnud kohustust tagada väljastavas liikmesriigis juurdepääs advokaadile kuus aastat pärast seda, kui see nõue vastu võeti, siis see on tegelikult huvitav asi, mida tähele panna. ja edasi ohvrite küsimus kaks tuhat neliteist aastal võttis parlament vastu resolutsiooni sellel teemal ja seda teemat tuleks edasi vaadelda, ohvrite huvisid tuleks võtta arvesse, kui kaalutakse seda, kas on proportsionaalne või mitte Euroopa vahistamisväärus väljastada. ma arvan, et prokurörid võib-olla ei saaks äh, seda kaardust läbi viia, see võib-olla on äh, liigne nõue neile, aga no me peame vaatama. nii, suur aitäh, komisjoni esindaja, palun. suur aitäh Mm, kolleeg Roberti äh, jaa, ma olen teiega täiesti nõus, ma usun, et vastastik äh, usaldus algab otse kontekstist äh, osapoolte vahel ja me peaksime Eurojusti tegevusi toetama ja me peaksime kaasama nad rohkem Euroopa vahistamismääruse valdkonda. mis puudutab nimekirja, siis jah, ma olen nõus, et see nimekiri on liiga üldine ja <clears throat> sabotaaž, pettus, äh, noh, võib-olla nendega peaks tegelema, vaatama, kas need sobivad sinna nimekirja või mitte ja me peame võtma arvesse ka uusi arenguid äh, uute kuritegude liikide puhul ja nii edasi. Äh, proua Pagasetundra äh, küsis statistika kohta, ma juba ütlesin ähm, seda, et seal on väike erinevus vahistamismääruse väljastamise ja nende täitmise arvude vahel, mõnikord ei ole võimalik inimest leida, mõnikord on mitu vahistamismäärust ühe inimese kohta väljastatud, aga mis puudutab äh, kohtunike koolitust, siis jah, me teeme selle kallal tööl, tööd. Äh, me oleme erinevaid seminare korraldanud vahistamismääruse valdkonnas, äh, aga ka lisameetmeid oleme võtnud arvesse näiteks Euroopa uurimismäärus ja nii edasi. nüüd menetlusõigused õiguse advokaadile või esindajale me eh, viime läbi praegu eh, vastavusuuringuid, meil toimuvad arutelud liikmesriikidega ja me oleme valmis eh, käima lükkama ka rikkumismenetlused nende direktiivide mittetäitmise korral. mis puudutab vahistamismääruse väärkasutamist, siis me teame, et jah, tõesti, vahistamismäärust kasutatakse valesti ära. näiteks kasutatakse kahtlusaluste küsitlemiseks neid aga eh, mõnikord me näeme seda ka, et eh, vahistamismäärusi väljastatakse siis ka, kui inimest on tegelikult FIS-i kaudu võimalik lihtsalt eh, leida. Mm, härra Puksado, ohvrid, jaa. ohvrite puhul on kõige olulisem see, et ei valitseks karistamatus eriti kui vahistamismäärusest keeldutakse äh, näiteks äh, kinnipidamistingimuste tõttu. ja võib-olla äh, on meil vaja ka uusi instrumente siin valdkonnas, nagu näiteks menetluste üleviimist, mis võimaldaks karistamatusest vältida tegude kordapanijate puhul proua Dali põhiõigused ja Saksamaa poolsed keeldumised põhiõiguste kontekstis, jah, nii palju kui meie teame, siis äh, see on tingitud esmajoones äh, halbadest kinnipidamistingimustest äh, vahistamismääruse väljastavas liikmesriigis. me teame, et on palju ka viivitusi just kinnipidamistingimuste ja põhiõiguste teemade tõttu. näiteks erinevad kaasused, Orbán ja teised keisus, kaasused on äh, alguse saanud just Saksamaalt ja Saksamaa kohtunike otsustest. nüüd kinnipidamistingimused, mida me siis saame teha, nagu ma ettekandes ka ütlesin, me oleme juba Põhiõiguste Ametiga loonud andmebaasi, ja äh, õigusasutuste töötajatel on juurdepääs informatsioonile selles vallas, me teeme ka kinnipidamisvaldkonnas koostööd, me parandame koostööd ka Euroopa Nõukoguga, näiteks äh, meie peadirektoraat rahastab praegu Euroopa Liidu ülest võrgustikku, mis keskenduks ennetustegevusele, seal seiratakse ka kinnipidamisasutuse tingimusi Mm, ja seal võrgustiku raames kohtutakse mitu korda aastas. mis puudutab äh, vanglate rahastamist äh, ja kuidas parandada äh, vanglataristuid, siis me oleme kaardistamise läbi viinud juba, vaatamaks, mida on võimalik ära teha olemasolevate Euroopa rahadega. ja tõesti on selgunud, et on võimalik midagi ära teha näiteks struktuurifondidega, regionaalarengu fondi raames mm, ning energiatõhususe prioriteedi raames ka me näeme ka, et Ungari mõned vanglad on juba ära kasutanud ka neid võimalusi mida me teeme nüüd pretsedendiõigusega? jah, pretsedendiõigus äh, areneb väga kiiresti ja see sõltub äh, ka parlamendis toimuvatest arengutest, aga ma arvan, et me peaksime äh, õigusasutuste töötajatele pakkuma mm, abi, et vaadata, kuidas teha kokkuvõtteid kohtupraktikast, kuidas töötada välja ühine metoodika, kuidas hinnata tingimusi me peame ka vaatama, kuidas andme baasi kasutama hakatakse ning et mida oleks tegelikult rohkem vaja pakkuda. aitäh, nii palju minu poolt. kolleeg või, või härra eh, Viljar Jeho, palun. ja suur aitäh, annan ka omalt poolt üldisema vastuse. Need juhtumid, eh, mis meil on eelmisel aastal jäid umbes kuussada, on kahepoolsed ja lisaks sellele aitame me kaasa teiste Euroopa vahistamismääruste juhtumite lõpuleviimist, mis alluvad teistele stsenaariumitele. näiteks teisipäeval oli meil selline pühendatud päev sellele teemale ja koordineerimiskeskustes tegutsesime meil koostati koha peal kuus äh, uut vahistamismäärust lisaks kahekümnele, mis oli algselt juba äh, planeeritud. meil on erinevad stsenaariumid. aga see, mida meie kasutasime, oli kõige lihtsam oma aruandes me püüame äh, kõige olulisematest kasutustest rääkida. ja kui vaadata arve, siis peab vaatama, et millised olid põhjused, miks oli keeldumine teatud juhtumite puhul. Äh, sageli on olukord selline, et on mitu põhjust keeldumiseks ja seda ei ole üldsegi mitte lihtne äh, analüüsida. aga äh, raamotsus on meil olemas võib-olla ajakohastatud raamotsus, aga kohtu pretsedendiõigus äh, tegelikult äh, annab lõpplihvi sellele raamistikule. ja tegelikult on nüüd uus või lisa õigus keeldumiseks, mis põhineb äh, põhiõigustel. Petruhini kaasus on väga selge näide selle kohta, on uued nõuded <clears throat> Äh, mis puudutavad väljaandmisnõudeid ähm, kolmandatest riikidest. aga meie mõistame, et meie siseriiklikud asutused vajavad äh, toetust äh, sest jah, nad on prokurörid, kohtunikud, aga neil peavad olema süviti minevad teadmised Luksemburgi kohtu asjaomasest kohtupraktikast, kohtuotsustest ja ka inimõiguste äh, kohtu praktikast. sest äh, Romero kaasus on väga asjakohane siinkohal näiteks vaja on juurdepääsu asjakohasele ja ajakohasele informatsioonile ja seda ei ole lihtne tagada ja Eurojust saab siin oma panuse anda, aga meil on vaja standardeid. standardeid ei ole praegu piisavalt. millised on standardid eh, kinnipidamisasutuse tingimuste eh, valdkonnas või prokuratuuri sõltumatuse kontekstis? mina osu, osalesin ühes hindamises ja ma mäletan, et eh, hindamise neljandas voorus me hindasime ka eh, prokuröride ja kohtunike sõltumatust. Mm, aga me peame viitama standarditele, mis on hindamisaruandes eh, ära toodud, mis tulevad Euroopa kohtust, vabandust, Euroopa Nõukogust, aga või on meil vaja lisaks veel Euroopa standardeid vanglatingimuste koha pealt äh,, või prokuratuuride sõltumatuse kohta, see kõik on väga keeruline. aga äh, kohtuotsuste või kohtu pretsedendiõiguse nõuded on väga selgesõnalised. Äh, see, mis puudutab õigusasutusi äh, ja mida Luksemburgi kohus on öelnud kaheteistkümnenda detsembri otsuses näiteks, on ka väga selgesõnaline. ja on seotud sellega, kuidas prokurör eh, saab ja võib vahistamismääruse välja anda. ma arvan, et see on väga hea äh, otsus, sest et kui teada, kuidas vastastikune tunnustamine praktikas toimub, siis äh, sa tead ka, et selleks on vaja prokuröre äh,. prokurörid on just nagu see õli, mis paneb mootori tõrgeteta tööle. jah, neil on Eh, vabandust, kohtunikel on väga eh, konkreetne roll mängida, aga sama eh, võib öelda ka prokuröride kohta. Nemad panevad selle süsteemi sujuvalt toimima ja on ääretult oluline tagada hea koostöö kohtunike ja prokuröride vahel. Mm. ja direktiividega tuleb tagada täielik kooskõla, eriti selles osas, mis puudutab kahepoolset karistatavust ja kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta direktiivi. enamikes liikmesriikides on see direktiiv ellu rakendatud juba ja minu arvates toimib täitsa kenasti. aitäh! suur tänu teile, härra Ville Reho Su,. suur-suur aitäh kõikidele külalistele äh, siia tulemast ja vabandan selle ajasurve pärast, aga me oleme tegelikult äh, oma ajakavast juba äh, üle läinud. Mm, meie pidime kümme kolmkümmend selle arutelu lõpetama, aga teie olete siin väga õige eesmärgi nimel. me tahame siin libekomisjonis teada, kuidas vahistamismäärust on rakendatud, millised on murekohad selles rakendamisprotsessis, millised on kogemused, kuidas eksperdid seda olukorda hin-, aitavad, ehk siis te olete siin väga äh, õilsal eesmärgil ja väga hea, et meil selline põhjalik arutelu oli, me läksime küll üle aja, aga äh, libekomisjonis on sellised asjad tavalised. aga igal juhul nüüd saab sõna äh, meie raportöör äh, härra Zarsalehos, palun, sõna on teil. <clears throat> Comparto la opinión que han expresado los usados raporteurs. aitäh, olen nõus variraportööride seisukohtadega. kui nad avaldasid oma arvamust panelistide sõnavõttude kohta, jah, tõepoolest, kõik on teinud väga põhjalikku tööd äh, selles küsimuses. sisuliselt on kõik arenenud suurepäraselt selle tööga ja ma arvan, et me oleme kõik nõus, et äh, karistusõiguslik koostöö instrument äh, seni on toiminud väga hästi. me peame aga olema sellise ambitsioonika instrumendi edasiarendusega väga ettevaatlikud, ma, muidugi me tahame seda parandada ning tänane arutelu on olnud väga viljakas, nägime, kuhu peaksime järgmiseks oma tähelepanu suunama. raamotsuses on mitmeid probleeme, probleeme on ülevõtmisega nagu me kuulsime, komisjoni esindajad ning siin on komisjoni roll ülitähtis, rakendustingimused, äh, kahepoolse karistatavusega seotud probleemid äh, on samuti mõjutanud Euroopa vahistamismääruse korrektset rakendamist ning ka proportsionaalsusega seotud küsimused, äh, olgugi et neid ei ole raamotsuses mainitud, on väga olulised. kindlasti tuleb neid äh, probleeme vaadata koos muude arengutega teistes instrumentides, on ka teisi probleeme, näiteks keelerežiim, kohtunike ettevalmistamine, konsultatsioonimenetlus nagu me Eurojusti esindajalt kuulsime, on ka Eurojusti roll väga tähtis. kindlasti oleks meil kasu, kui me sellest rohkem kuuleksime ja kindlasti võtame kõike kuuldut ka arvesse. nüüd on mul kindlasti vajalik teave käes, et raport lõpule viia koos teistega, kes selle kallal töötavad. kindlasti jõuame sellise tulemuseni, mis on meie parlamendi vääriline ja see näitab kindlasti, kui tähtis see küsimus meie jaoks on ning muidugi Euroopa Liidu liikmesriikide vaheline usaldus on väga oluline. aitäh selle täpse kokkuvõtte eest, täname veel kolme esinejat kes meiega täna liitusid, see on väga tähtis punkt, mida peame arutama seoses libe komisjoni tulevase tööga selles valdkonnas, mis puudutab karistusõiguslikku koostööd ja vastavaid standardeid ning nende parandamist. suur tänu teile ning nüüd jätkame järgmise päevakorrapunktiga, tegemist on ühise aruteluga Arengukomisjoni ja Inimõiguste allkomisjoniga seoses ajutise delegatsiooni lähetusega ülemaailmsele pagulasfoorumile. mõni hetk